selle kohta on märkusi? sel juhul on protokoll heaks kiidetud. suure rõõmuga tahaksin tervitada siin täna Seychellide parlamendi välisasjade komisjoni neljast liikmest koosnevat delegatsiooni Äh, siia on tulnud ka nende parlamendist kaks parlamendi kõrget ametnikku ja äh, delegatsiooni juht on härra William. Nemad viibivad siis sel nädalal Euroopa Parlamendis Nad on tulnud siia selleks, et osaleda neljapäevasel visiidil, mille organiseeris parlamentaarse demokraatia edendamise büroo. loodame, et teie külaskäik siia kujuneb viljakaks ja me teame väga hästi, et peate tähelepanelikult silma peal härra Kadeki raportil, mis räägib Euroopa Liidu ja Seychellide vahelisest kalanduse kokkuleppest, mille üle hääletame homme. järgmisel visiidil palume teil kaasa võtta natuke päikest ka Brüsselisse